kallid kolleegid, läheme nüüd äh, hääletuste selgituste juurde. kõigepealt härra Stevensoni raport ja kolleeg Soniki. Grazie, president. Il regolamento del consiglio relativo al piano. suur tänu, lugupeetud juhataja. nõukogu äh, määrus, mis käsitleb mitmeaastast heeringavarude haldamist jõustus enne meie uue aluslepingu vastuvõtmist ja seetõttu me pidime seda kohandama. tegemist on esimese määrusega, mida nüüd äh, uue aluslepinguga äh, kooskõlastatakse ja see on väga oluline, sellepärast et praegune lahendus võib mõjutada kogu otsustusprotsessi tulevikus äh, kõikide teiste mitmeaastaste programmide kohta, olen toetanud seda kahel käel. aitäh, kolleeg Saniki, järgmisena kolleeg Jaan. jah, aitäh ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi määrus, sellel on kaks mõõdet, kõigepealt sisuline mõõde, siin ei ole meil midagi selle vastu, loomulikult me peame korraldame järelevalvet kalavarude üle, me peame võtma vastavaid meetmeid, eh, aga ka teine aspekt on täpselt sama tähtis ning sellepärast ma toetasin dokumenti eh, selgelt, eh, kui me kasutame, millal me kasutame delegeeritud õigusakte ja millal me kasutame tavapärast õigusloomelist menetlust, siis ma leian, et väga oluline on see, mida ütles raportöör Äh, delegeerimine äh, komisjonile peab olema ajaliselt piiratud, sest tegemist on äh, parlamendi ja komisjoni poliitilise mõjujõu küsimusega ning parlament ei saa kergekäeliselt anda oma õigusi komisjonile, aitäh. aitäh, kolleeg Jaar, järgmisena kolleeg Kelly. suur tänu, lugupeetud juhataja, kuulasin kogu meie arutelu täna hommikul ja härra Stevensoni raporti teemalist arutelu ning ähm, ma tundsin jälestust kuuldes, et äh, Lissaboni lepingut äh, ei tunnistata, ettevõtted ignoreerivad seda täielikult. Äh, härra Stevenson, Pat Cope, Davis ja teised püüavad anda endast parima selleks, et aidata kalureid ja kalapüügitööstust, aga nende püüdlused jooksevad liiva ja meie ei tohi sellise olukorraga leppida. täna äh, hommikul hääletasid suurem osa saadikutest selle raporti poolt, viissada üheksakümmend kuuesaja kümnest hääletasid selle raporti poolt ja loodetavasti see motiveerib inimesi oma mõtteviisi muutma ja härra Stevenson jätkab oma tööd samas vaimus nagu varem. suur tänu, härra Kelly! härra Kamal, suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu, et andsite mulle võimaluse äh, tutvustada oma seisukohti selle teema puhul. tahaksin avada tunnustust Euroopa konservatiivide reformistide kolleegile härra Stevensonile selle raporti koostamise eest. kui me vaatame aga ühist põlluma-, ühist kalanduspoliitikat, siis on selge, et see poliitika on läbi kukkunud. tegemist on keskse planeerimisega, üritusega äh, kommunist, nii-öelda kommunistlikku kalanduspoliitikat ellu viia, aga see ei ole olnud säästlik lähenemine lähenemine. me peaksime õppima oma kogemustest ka kalanduspoliitikas ja meie järeldused peaksid olema, et Islandi, Uus-Meremaa, Falklandi saarte ja teiste piirkondade äh, lähenemine, mis lähtub äh, omanikuõigustest, on olnud kõige edukam. tegemist peaks olema selliste pärandatavate õigustega ja see aitab see inspireeriks äh, kalureid jätkusuutlikult kalavarusid haldama, meil ei ole vaja kommunistlikku keskselt juhitavat kalanduspoliitikat, mis on meie mered viinud katastroofi ääreli, meil on vaja turupõhist lähenemist, aitäh. aitäh, kolleeg Kamal, nüüd saab sõna kolleeg Tenak lugupeetud juhataja, hääletasin Heringa varude äh, raporti poolt ja toetan täielikult selle raporti ettepanekut, teadusorganisatsioonid peaksid olema tähtsamal kohal, kui me räägime mitmeaastasest kavast ja selle koostamisest. komisjon peaks pöörduma selliste Äh, kogude poole nagu pelaagiline äh, regionaalne nõustamisnõukogu ja majandus-kalanduskomisjon, enne kui komisjon asub mitmeaastast kava muutma, nii on ka meie ettepanek. me peame kalavarud säilitama ja äh, kõik nõuanded, mis puudutavad biomassi ja kalade surevust ja nii edasi, on kasulikud ning aitavad komisjonil tõenditel põhinevaid otsuseid langetada Äh, ning tagada, et need olulised äh, merevarud jääksid ka tulevikus meile alles, aitäh! aitäh, nüüd lõpetame Stevensoni dokumendiga ja läheme edasi äh, kolleeg Rissi dokumendiga, kolleeg Sannissi, palun! suur tänu! meil on olnud mitmesuguseid suurõnnetusi Euroopas viimastel aastatel, mis on meie rahva tervise ohku seadnud ja Aaderi raport räägib CO kaks direktiivist, mis analüüsib neid juhtumeid, mis on tingitud äärmiselt saastlike ainete keskkonda päästmisest. alates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunist kõik need ained, äh, mis äh, äh, seavad rahvatervise ohtu, on suurema tähelepanu all. suur tänu, härra Sanik ja Anton Jotsi. aitäh, härra president kui kõne all on suured looduskatastroof, suured katastroofid, mida me oleme kõik näinud, siis eh, on ju selge, et meil tuleb võtta meetmeid selleks, et väldida suuri õnnetusi, mis mõjutavad ka keskkonda eh, ning need on sageli ka rahvusvahelise ulatusega ma toetasin kolleegi ettepanekut, eh, sest ma arvan, et meil on vaja eelmine määrus, eelmist määrust muuta ning meil on vaja tugevdada oma seadusandlikku seaduslikke meetmeid, meie poliitika peab olema sidusam äh, ning äh, meie tegevus peab olema ka kõigile üheselt mõistetav. meil on vaja ka menetlusi lihtsustada, äh, tagada suurem paindlikkus ning meil on vaja vähendada ka harmoniseerimise võimalikku negatiivset mõju. me peame arvestama ka määrusega kaksteist seitsekümmend kuus eh, ning eh, oluline on ka ohtlike ainete klassifitseerimise küsimus. Eh, aitäh, järgmisena kolleeg Repo, palun. lugupeetud juhataja, hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et teavitustegevus suurõnnetuste puhul avalikkusele on väga oluline kriitilises olukorras meie kodanikke ei tohiks jätta teadmatusse ka selliste õnnetuste põhjustest ja tagajärgedest. kui me alahindame õnnetuste ohte ja riske, siis seame inimeste turvalisuse ja tervise ohtu. niisiis reguleeriva raamistiku muutmine karmimaks on õigustatud ja nüüd on teavitusvastutus suurem. samuti suureneb tea-, teadlikkuse tõstmine iga nelja-aastase hinnangu kaudu äh, ja see raport on seotud Euroopa kodanike turvalisuse parandamisega ja seetõttu on see igati teretulnud. aitäh, kolleeg Repo, järgmisena kolleeg Jaar. Äh, aitäh, härra president. aitäh, härra president me äh, mäletame veel äh, Itaalias äh, aset leidnud katastroofi ning see näitas meile selgelt, kui oluline on see, et tööstussektoris võetakse ennetavaid meetmeid ning meil on vaja tagada asjakohased ohutusabinõud, selleks on vajalik ka see VESA direktiiv, nüüd me oleme jõudnud see VSO kolme juurde ning oluline on see, et me saame kohustada liikmesriikide ametiasutusi tegema kõike selleks, et vältida suurõnnetusi ning meil on vaja just ohtlike ainete jaoks rangeid eeskirju, mis kehtiksid tootmispaigades, meil peavad olema ettevõtetes evakueerimise plaanid, me peame tagama töötajate vastava koolituse, meil on ligikaudu kümme tuhat ettevõtet, mis tegelevad ohtlike ainetega ning meil on vaja tagada jätkusuutlik poliitika, seetõttu ma toetasin seda raportit, aitäh! aitäh, kolleeg Jaar, järgmisena kolleeg Hannan, palun! suur tänu, lugupeetud asepresident, tundub kummaline, kui me vaatame, mis pangas, mis toimub väljaspool seda koda, panganduskriis ja nii edasi, siis samal ajal meie räägime siin suurõnnetustest ohtlike ainetega seotus, aga mulle tundub, et tegelikult on need asjad omavahel äh, natukene seotud. kõige ohtlikum aine üldse selgus olevat euro äh, ma ei mõtle seda muidugi sõna-sõnaliselt, äh, loomulikult ma tean, et mõningatel puhul olid met-, euromüntide metallide suhtes allergia, aga tegelikult meie liidrid unistades poliitilisest liidust unistasid ära, unustasid ära kogu selle liidu majanduslikud ohutegurid ja selle tagajärjed on olnud katastroofilised, nagu me näeme, vaesus, devalveerumine äh,, Äh, masendus ja lõputud maksude tõstmise üritused, katsetused, me kõik jumaldame seda siin oma üha tihedamas liidus väljaspool Euroopa, Euroopa Parlamendi ees Brüsselis on äh, naise kuju, kes hoiab eurosümbolit otse kui sümbol meie suurepärasest äh, ühisvaluutast, aga aastate pärast, kui Euroopa Parlament on juba maa alla vajunud, siis analüüsivad hiljem teadlased sel, sel, seda kuju ja selle katastroofilist mõju Euroopale. aitäh kolleegile sõnavõtu eest, me kuulasime selle ära, kuigi see ei olnud täpselt teemaga seonduv, aga nüüd sõnaks siin sõna kolleeg Paseskule am votat pentru acest raport deoarece trebuie redusă probabilitatea ma hääletasin selle raporti poolt sellepärast et raskete õnnetuste tõenäosust tuleb vähendada sellised õnnetused nagu punase muda õnnetus Ungaris kahe tuhande kümnendal aastal neid tuleb ära hoida me peame vähendama ka seda nende õnnetuste mõju inimestele ja keskkonnale tundub, et asjad tegelikult, äh, direktiiv toimib päris hästi, kuid meil tuleb seda parandada selleks, et äh, rakendamist kergendada, administratiivset koormust vähendada. kõige tähtsamad muudatused tuleb teha informatsiooni juurdepääsu ja avalikkuse kaasamise osas äh, otsuste tegemisse meil on vaja väga kõrgel tasemel kaitset ning direktiiv tuleks just selles valguses üle vaadata. ka kohtuprotsessidele juurdepääs on väga tähtis. avalikkusele antav informatsioon on ülitähtis, sest selle kaudu on võimalik usaldust luua. kui inimesed saavad selget informatsiooni, on neil võimalik ka vastavad meetmed õnnetuste korral vastu võtta. suur tänu, kolleeg Pasescu ja viimasena kolleeg Kamal suur tänu lugupeetud asepresident ma leian et on oluline et me analüüsime kõiki erinevaid äh, ohtlikke aineid mürgiseid aineid ja mul on väga hea meel et me oleme seda teemat analüüsinud äh, kuid äh, praeguse majanduskonteksti tingimustes peame me vaatama millised on ohtlikud ained meie ümber võtame näiteks mürgise toksilise võla miks valitsused on kulutanud rohkem raha kui nad oleksid pidanud kulutama me peaksime toksilist võlga uurima ja, ja seda, miks äh, valitsused on rohkem raha kulutanud, kui nad äh, on pidanud kulutama ja seetõttu on nende olukord raske, peaksime ka moraalseid ohte analüüsima, praegu me siin äh, tahame, et pangad ja ja valitsused kogus, koguksid varusid, et kaitsta meid selle eest, kui pank pankrotti läheb, aga ma arvan, et me peaksime pigem hoopis vastutustundlikumalt käituma ja me peaksime uurima ka euroala ohte seoses riikidega, kes ei suuda konkurentsivõimelisena püsida, võtame kriis Hispaania, Kreeka näiteks, me peaksime uurima kõiki ohtlikke aineid, sealhulgas ka selliseid äh, ohtlikke aineid, mis riigid vaeseks muudavad, aitäh! suur tänu, kolleeg Kamal ja nüüd kolleeg Tänuk. või siiski mitte, ei vabandust, see oli teine raport, ütleb härra president, sellega oleme me Adeeri raporti hääletuse selgitused lõpetanud, nüüd järgmiseks Riisi raport ja kõigepealt kolleeg Antoni Otsi, palun suur tänu, härra president! direktiiv kahe tuhande üheksandast aastast, mille võtsid vastu Euroopa Parlament ja nõukogu ja mis puudutas imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eluotstarbeks ette nähtud toiduaineid, on äh, suures osas seitsmekümne seitsmenda aasta direktiivi koopia ja see ei vasta üldse tarbijate nõudmistele. seepärast tuleb see direktiiv ka põhjalikult üle vaadata, seepärast ma ka hääletasin proua Riisi ettepaneku poolt. kuid ma arvan, et just tarbijate jaoks oleks tähtis, kui me reegleid muudaksime lihtsamaks. eriti just äh, riikidel on väga raske erinevaid äh, äh, õigusloomelisi ettepanekuid õigesti tõlgendada, eriti just toiduainete puhul. väga tähtis on, et meil oleksid Euroopa Liidus ühesugused tooted, et meil oleksid ühesugused tootmismeetod, meetodid, see on VKE-de ja tarbijate jaoks väga tähtis. suur tänu ja järgmiseks härra Rebo, palun. puhemies, lugupeetud juhataja, mm, püüdsin hääletada selle äh, raporti poolt, aga minu hääletusaparaat ei toiminud, tegemist on olulise raportiga, mis hõlmab ka tarbija teavitamisega seotud küsimusi, oluline on ka selle äh, raporti sihtrühm, kasvueas lapsed, kes on eriti haavatav tarbijate rühm. laste rasvumine on tõsine mureküsimus kogu Euroopas ja teadusuuringud on näidanud, et lastele suunatud reklaam ja selle reklaami sisu vormivad laste tarbimisharjumusi. on väga tore, et meie nõuame toiduainete märgistamist tõepäraselt, nii et tarbijatele esitatakse ainult teaduslikult tõestatud ja faktiliselt korrektset teavet, ma toetan neid mõtteid, need on mulle meeltmööda, sest igaüks meist teab, et ettevõtetele on reklaami eesmärgiks müüginäitajate parandamine, mitte teabe tarvitamine. ja karmi konkurentsitingimustes on mõned ettevõtjad valmis vahendeid valimata oma kasumit kasvatama sageli sisaldavad lastele reklaamitavad tooted rohkesti rasva, suhkrut ja soola. suur tänu, aitäh. suur tänu, kolleeg Rebo ja järgmiseks härra Jaar suur tänu, härra president. Euroopa Komisjon kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juunikuus tegi ettepaneku äh, toiduainete ees kirjade ülevaatamiseks ja et tulevikus on meil nüüd imikutele, väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ette nähtud toiduainetele kindlad reeglid. see kõik kõlab väga hästi ja ma olen tõesti viimane, kes oleks lihtsustamise vastu, kuid praktiliselt äh, muutub elu siiski väga raskeks, kui neid, äh, nendest reeglitest kinni pidada. on inimesi, kellel on teatud kindel dieet ja neil on vaja täpselt teada vaja saada, mis toidu sees on ja mul on väga hea meel, et selle ettepanekuga see probleem lahendatakse. teiselt poolt ma ei taha aga ka äh, valetavat äh, reklaami, meil ei ole ka vaja liiga vähe informatsiooni ja liiga palju informatsiooni ja tegemist on küsimusega, mida on võimalik ka praktilises elus äh, mõistlikult rakendada ja ma arvan, et äh, me, eks elu näitab, kas see raport läheb ka õiges suunas ja suur tänu ning mina hääletasin selle poolt. suur tänu, kolleeg Jaan ja järgmisena proua Nikolai, palun. suur tänu, härra president, mina hääletasin selle raporti poolt, sellepärast et mina arvan, et tegemist on ühe kõige tähtsama äh, raportiga, mille üle me täna hääletasime mitte ainult ei olnud vaja üheksakümne seitsmenda aasta, seitsmekümne üheksanda aasta direktiivi vaja üle vaadata, vaid tegemist on tõesti tarbijate grupiga, kes on väga haavatav ja seetõttu on see küsimus nii tähtis meie tarbijad langevad tihti ebapiisava äh, sildistamise ohvriks ja see võib endaga kaasa tuua väga raskelt ravitavaid haigusi. ma tervitan kõiki neid äh, meetmeid, mis on ette nähtud gluteiini talumatuse kohta. gluteiini talumatus on väga palju levinud ja toonud endaga kaasa äh, raskeid haigusi paljudes Euroopa osades ma arvan, et äh, sellele raportile peaksid veel ka rakendusmeetmed järgnema, selleks et näha, kuidas need asjad praktilises elus toimuvad. suur tänu ja järgmisena kolleeg Janaku Takis. Äh, suur tänu, meie supermarketites on rohkesti toite, äh, mis, mille peale on erinevad väited peale et nad äh, rahuldavad erivajadusi, on tooteid neile, kes tahavad kaalu juurde koguda ja neile, kes tahavad kaalu kaotada. tarbijatel peavad olema valikud, aga nad peavad ka täpselt aru saama, mida nad ostavad ja mida nad tarbivad. selles raportis siis äh, nõutakse dieettoodete selgemat äh, etiketistamist ning loodan, et kui liikmesriigid ellu viivad seda seadusandlikku ettepanekut, siis selle tulemusena bürokraatia koorem väheneb, mitte ei suurene. samuti peaks tulevikus olema kergem väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel turule pääseda. tarbijal on vaja selget infot ja ettevõtetel on vaja selgeid eeskirju, mis võimaldavad neil äh, tõhusalt ja õiglaselt äh, konkureerida. seetõttu toetan seda raportit. aitäh, aitäh kolleeg Janakudaki, selle järgmisena kolleeg Takule, palun. puhemees suur tänu, lugupeetud äh, juhataja, hääletasin selle äh, Riisi raporti poolt, tahaksin proua Riisiga tänada äh, hea raporti eest ja väga oluline on see, et nüüd, kui me räägime siin erinevatest äh, emapiima asendajatest äh, ja toiduainetest, et äh, informatsioon, mida selle kohta esitatakse, on ka faktiliselt õige ja ei kasutata mingisuguseid kujutlusvõimel põhinevaid reklaamiväiteid, see on minu arvates tarbijate seisukohast oluline mis puudutab aga äh, gluteenitalumatuse ka inimestele mõeldud toiduaineid, siis äh, ma olen sellest juba oma töös, äh, sellega oma töös juba kokku puutunud ja me peame kõikide seadusandlike ettepanekutega selliseid asju arvesse võtma, ma leian, et on viimane aeg et äh, nüüd äh, asju kurssi, asju äh, ajakohastame, kuivõrd me pole seda palju aastaid teinud. kolleeg Haakin järgmisena. suur tänu, härra president, ma toetan raportööri ja ma leian, et tegemist on tasakaalus raportiga, mis näitab väga selgelt praegust olukorda. on väga tähtis öelda, et praegune Euroopa Liidu õigusloome ütleb, et ähm, kuuendast elukuust alates on vaja imikutel tasakaalustatud dieeti. siin on väga selged piirangud reklaamile. Äh, meil on erinevad äh, laste üleskasvatamise ja teaduslikud ajakirjad, see läheb siin liiga kaugele, et tarbijad ei osta mingeid ekspertide ajakirju või teadusajakirju sellega ke-, võiks ära keelata ka televisioonis näidatav raam ja see ei oleks ka võib-olla äh, proportsioonis ettepanek, ma arvan, et siin peaksid olema eraldi ankeedid äh, mitte me ei peaks lihtsalt ära keelama reklaami ja võib-olla liikmesriigid peaksid mõtlema mingeid piiranguid äh, Vielen Dank, Frau Kollegin Harkin aitäh kolleeg harkinile järgmisena kolleeg zaborska palun suur tänu aitäh mis puudutab äh, selle dokumendi sisu äh, eri äh, toitu teatud rahvastikurühmadele, siis on täiesti selge, et siin on vaja tarbijate huve kaitsta, me peame selgelt nägema, et Äh, eksitav informatsioon võib kahjustada inimeste tervist ning tõepoolest on äärmiselt oluline see, et me ei võtaks tarbijatelt valikuvõimalusi, vaid et tarbijate valikud põhineksid tead-, äh, põhineksid informatsioonil, nad oleksid teadlikud, äh, see tähendab, et meil peab kehtest-, me peame kehtestama kõrgemad nõudmised etiketidele ning toiduainete sisaldus peab olema äh, selgelt äh, näidatud etikettidel, ma sooviksin tänada raportööri väga hea töö eest, aitäh! Äh, aitäh kolleeg Saborskale, järgmisena kolleeg Pasescu. aitäh, mina toetasin seda raportit sellepärast, et on äärmiselt oluline see, et õigusloome tegeleks küsimustega, mis on inimeste jaoks väga tähtsad väga oluline on kehtestada eeskirjad, mis äh, lihtsustavad äh, nõudeid, mis kehtestavad kindlad, selged nõuded toiduainetele, äh, mida vajavad elanikkonnarühmad, kellel on erilised vajadused, meil on vaja luua vastav raamistik, samas tuleb vaadata, et me vähendaksime halduskoormust eh, ning kogu raamistik oleks lihtsam. peale selle eh, tuleb meil tagada võrdsed eh, eeskirjad kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. tuleb tagada tarbija suurem kindlus ning äh, tagada ka ettevõtjatele parem võimalus tegutseda ühtsel turul. aitäh kolleeg Paseskule, see oli nüüd kõik selle dokumendi kohta, järgmisena äh, võtame resolutsioonide ettepanekud äh, ning, ning nüüd siis anname sõna kolleeg Pilanile. kolleeg Pilan. kolleeg Pilan, palun <laughs> E, panie przewodniczący! suur tänu härra president mitmekeelsus euroopa liidus võib endaga kaasa tuua probleeme informatsiooni e, saamisel ja avaliku teenistusega suhtlemisel inimestele dokumentide kättesaadavuse tagamine nende omas keeles on väga tähtis see on väga tähtis ka Euroopa pere püsimajäämisel. kodanike suurem kaasatus äh, avalikes konsultatsioonimeetmetes on väga konstruktiivne lähenemine sotsiaalse dialoogi toitmiseks ja poliitilise osaluse suurendamiseks. järgmisel aastal on meil Euroopa kodanike aasta vabaühenduste toetamiseks äh, et selleks, et inimesed saaksid poliitikas olla aktiivsed ja sellepärast ma hääletasin selle raporti poolt. suur tänu ja härra Hännen, palun! suur tänu, lugupeetud asepresident, kõigil kodanikel on õigus Brüsseli institutsioonidega oma emakeeles suhelda, see on üks nendest äh, vähestest näidetest selle kohta, et tegemist on Rahvasteliiduga, mitte ühise poliitilise liiduga ja mul on äh, väga raske äh, oma valijatele selgitada, miks ei võeta vastu seadusi ainult inglise keeles, inglise, prantsuse või saksa keeles ainult, äh, võtke see Euroopa Liidu nõue ära kõiki kõikides keeltes toota ja kui kohe on kadunud ka suurim takistus üliriigiks muutumise teel. Äh, me võtaksime vastu ühise keele äh, ja keele, millega me äh, oma kojas otsustaksime asju. siin räägime me asjadest, millest me niikuinii mitte kuskil ei räägita, nagu subsidiaarsuse põhimõte, lähimuspõhimõte, austamine, rohkem Euroopat, vähem Euroopat ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. selliseid fraase kuuleme ainult eurokraatide ja Euroopa Parlamendi liikmete suust George Orwell tuhat üheksasada kaheksakümmend neli räägitakse Duckspeakist äh, mis on äh, kurgu kasutamine ilma aju kaasamata. Äh, räägitakse klišeedes äh, ja kui räägitakse klišeedes, siis ka mõeldakse klišeedes, eks ole. aitäh, kolleeg Hännan, kolleeg Takula, palun. lugupeetud juhataja. tegemist on väga olulise raporti ettepanekuga, mille poolt ma hääletasin selles resolutsiooni ettepanekus äh, räägitakse üldsusega konsulteerimisest ja selle kättesaadavusest kõigis Euroopa Liidu keeltes. kui Euroopa Liit tahab olla usaldusväärne meie kodanike silmis, siis tuleb pakkuda äh, kogu oluline info, äh, kogu olulist teavet ka meie tarbijate keeltes ja see on see valdkond, kus äh, me peaksime jõulisemalt tegutsema, inimestel peab olema selges keeles info olemas selle kohta, mis on Euroopa ülesanne, mis on Euroopa Liidu institutsioonide ülesanne ja äh, kõik dokumendid peavad olema nende emakeeles neile kättesaadavad, see on oluline Euroopa Liidu seisukohast ja Euroopa Parlament demokraatliku organina peab äh, jõuliselt kaitsma kodanike õigust kõiki ametlikke dokumente lugeda oma emakeeles ja kõiki arutelusid jälgida oma emakeeles. suur tänu järgmiseks, kolleeg Haakin. suur tänu, härra president, jällegi üks klišee siin pikas nimekirjas, mõnikord siin parlamendis räägime me demokraatlikust defitsiidist, see on üks võimalusi demokraatliku defitsiidiga tegelemiseks. ma ütlen alati kodanikelt, et ei hääleta mitte ainult oma saadikute poolt, vaid on ka teisi võimalusi parlamendis toimuvat mõjutada ja üks võimalusi on see, kui sa osaled erinevates konsulteerimisprotseduurides. ma alati annan kodanikele ja huvigruppidele informatsiooni selle kohta, mille üle konsulteeritakse, sest minu arvates on tegemist väga tähtsa meetmega. kuid on väga tähtis, et kodanikel on võimalik rääkida oma emakeeles, on väga tähtis, et iiri keele rääkijad saaksid komisjoni poole pöörduda oma oma emakeeles kuid äh, keel ei ole mitte ainult ainus tõke, on väga tähtis, et ka puuetega inimestele on äh, leitakse võimalused kaasa rääkida. ma arvan, et me peaksime küll üldiselt vaatama õhkkonda, jah, on väga tore, kui sa oled mingi suure lobigrupi või suure vabaühenduse liige. Äh, on väga lihtne neid kaasata konsulteerimise, kuid tavalistel inimestel, nendel on väga raske konsulteerimisprotsessis kaasa rääkida suur tänu, kolleeg Haakin ja järgmisena proua Saborska, palun. suur tänu, härra president. sellel ajal, kui inimesed ja poliitikud keskenduvad sellele, kuidas majandus- ja finantskriisist välja tulla, võiks arvata, et keeleline mitmekesisus äh, on äh, sekundaarne, kuid need kaks asja on omavahel seotud, peab olema solidaarsus liikmesriikide vahel. inimesed äh, inimesed peavad tundma, et nad kuuluvad kokku, kui Euroopa ei räägi nendes keeltes, mis on kodanike emakeeled, ei olegi enam Euroopat. kodanikud ei hooli enam Euroopast, ühisrahast ja meie ühisest tulevikust ja sellepärast on Euroopa Liidu jaoks väga tähtis rääkida kõikides ametlikes keeltes, tähtsam kui kunagi varem. suur tänu, kolleeg Saborska ja järgmisena proua Pasescu, palun suur tänu, härra president. mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, sellepärast et väga paljud üldsusega konsulteerimised puudutavad tähtsaid küsimusi ja väga vähesed kodanikud võtavad sellest osa. vabaühendused, ametiühingud ja meedia peaksid olema rohkem kaasatud ning igalühel peaks olema juurdepääs üldsuse kaasamine on demokraatliku juhtimise üks tähtsamaid äh, elemente ja seda tuleks toetada. ja sellepärast juurdepääs äh, informatsioonidele kõikides Euroopa Liidu keeltes on väga tähtis. me peame pingutama edasi selleks, et äh, kõik Euroopa kodanikud oleksid kaasatud. praegusel hetkel üldsusega konsulteerimine ei ole piisavalt hästi korraldatud. meil on vaja teha teavituskampaaniaid äh, Eh, kodanike kaasamise eh, plusspoolte kohta. komisjon peaks tegema meetmeid selleks, et vähendada informatsiooni defitsiiti. härra Tänak järgmisena suur tänu, proua Pasesko, härra Tänak, palun. lugupeetud juhataja, mina jäin selle avalduse puhul erapooletuks ja jäin erapooletuks üldsusega konsulteerimise ja keeltele juurdepääsu osas. loomulikult kõik kodanikud peaksid saama pöörduda Euroopa Liidu institutsioonide peale kõikides Euroopa Liidu keeltes, seda õigust tuleb austada. oluline on ka see, et kõiki üldsusega konsulteerimise protsessi koheldakse võrdselt ja nad on kõigile võrdselt kättesaadavad, kuid mina ei toeta meie institutsioonide mitmekeelset süsteemi nii Euroopa Parlamendi kõigi saadikute ega ka ametnike jaoks, see on liiga kallis. mina ei armasta seda Euroopa Liidu Paabeli torni ja mina arvan, et kolmest töökeelest, inglise keelest, prantsuse keelest ja saksa keelest oleks äh, pii-, piisaks ÜRO-s arenenud kuus töö, äh, töökeelt äh, ja Euroopa ähm, nõukogus on ainult kaks töökeelt, nii et ma ei saa aru, miks meie siin peaksime tegutsema üle kahekümnes keeles. suur tänu, härra Tänuks, see oli viimane ähm, hääletuse selgitus selle resolutsiooni kohta nüüd järgmiseks, resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Tiibetis ja kõigepealt saab sõna kolleeg Hännen. Uh, much, well... suur tänu, lugupeetud juhataja, kui äh, lubate, siis ma jätkaksin oma tuhande üheksasaja kaheksakümne neljanda aasta raamatuga, George Orwelli raamatu analoogiaga, siin on meil selline äh, kahekordse maailma põhimõte kehtib, meil on kaks erinevat äh, seisukohta üheaegselt, väga paljud inimesed agressiivselt toetavad põlis rahvaid äh, maa, maailma vaestes nurkades, me tahaksime, et neid jäetaks rahule, aga samal ajal toetame immigratsiooni ja, ja mitmekultuurilisust teistes maailma osades. jah, see on võib-olla inimloomusele olemus, olemuslik aga Tiibet, siin kojas me üha uhkeldame sellega, et meie toetame demokraatiat, vabadust, enesemääramisõigust, aga samal ajal, kui me rakendame sedasama äh, loogikat Euroopa Liidule, siis muutume me järsku silmakirjalikuks. kui tiibetlastel on parem elada omaenda seaduste järgi, omaenda rahvaseltsis, miks siis mitte ei ole äh, sama kehtiv portugallaste, brittide või ükskõik millise demokraatliku kogukonna puhul Euroopas? me räägime äh, rahvuslikust enesemääramise õigusest, äh, ekspordime seda äh, ideed, aga samal ajal eirame me seda ise siin Euroopa Liidus. aitäh kolleeg Hannanile, nüüd kolleeg Pütikofer aitäh, härra president, mina hääletasin selle resolutsiooni vastu, sest minu meelest on siin tegemist kahetsusväärse provokatsiooniga seoses Euroopa Liidu Hiina poliitikaga ja sellega me osutame inimõiguste kaitsmisele eh, Tiibetis karuteene. Eh, me oleme lasknud eh, end eksitada väikesel Tiibeti lobirühmitusel, kes on huvitatud sellest, et rikkuda meie suhteid Hiina Rahvavabariigiga. aitäh kolleeg Pütikoferile, nüüd saab sõna kolleeg Tänak. Sorry, Mr President vabandust, härra juhataja, mina hääletasin resolutsiooni ettepaneku poolt, mis käsitles äh, Tiibeti olukorda, Tiibeti olukord on murettekitav, äh, väga paljud äh, budisti vungad on enesesüütamise ohvriks sattunud ja nende asukohad on teadmata, väga oluline on, et me saaksime õiget infot selle kohta võimalikult kiiresti, ma tahaksin, et me pingutaksime rohkem selle nimel, et Tiibeti inimõiguste olukorda parandada, inimõiguste dialoog Hiinaga peab aitama meile avaldada survet Hiina ametivõimudele ja säästva lõpliku lahenduse leiame ainult siis, kui Tiibetile on antud kultuuriline autonoomsus, maksimaalne eneseväljendusõigus, kõik teised lahendused muudavad olukorra ainult hullemaks, aitäh aitäh kolleeg Tänakile, sellega lõpetame äh, selgitused Tiibeti kohta. järgmine teema on ühtse turuakti tulevik ning äh, me alustame kolleeg Stadlerist. aitäh, ma ütlesin juba eile, et ma olen selle resolutsiooni vastu ning äh, kui me nüüd täna loeme seda, mida on öeldud Lagardi kohta, siis kriis nüüd ütleb küll jah, et äh, euro on hukas ja nüüd on ohus Euroopa ühtne turg, et me elame väga keerulisel ajal ja mida meie siis teeme, me produtseerime siin platseebo resolutsiooni äh, ja me ei tee midagi konkreetset. me paneme olukorra veel, me teeme olukorra veelgi keerulisemaks, me ei aita ettevõtetel töökohti luua. bürokraatia ja ka liikmesriikide bürokraatia bürokraatia on see, mida tuleb, millele tuleb piirid seada. bürokraatia lämmatab meie majandustegevuse. me peame regulatsioone vähendama selle asemel, et neid juurde produtseerida ning just juurde produtseerimiseni see platseebo resolutsioon siin viibki aitäh, kolleeg Stadler, nüüd kolleeg Matsooni, palun. aitäh, härra president mina jagu-, ei jagu eelkõneleja seisukohta. mina leian, et parlament täidab oma ülesandeid hästi, eh, toetades seda resolutsiooni, mille poolt ka mina hääletasin, me kõik näeme, eh, kui väga on meil vaja arendada edasi ühtset turgu, viia ellu oma vastu võetud õigusloomelised aktid ning meil on vaja ühtset turgu, ühtse turu arengut hoogustada ning me näeme siin ka selgelt et, et üheksakümmend protsenti meie majandusjõust põhineb VKE-del, me peame toetama neid, me peame toetama töökohtade loomist ning majanduskasvu tagamiseks on meil vaja terviklikku nägemust integre-, investeeringupoliitikatele, meil on vaja positiivseid mõjusid mitmekordistada ning kui me ei, me ei tohi lasta end killustada aitäh kolleeg Matsoonile, nüüd saab kolleeg Nikolai sõna. suur tänu, härra president, mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, sest minu arvates on tegemist väga tähtsa küsimusega, me räägime siin üldse turu tulevikust. siin on nii visioonid kui ka lahendused mina leian, et ühtne turg on Euroopa lõimumisprotsessi üks tä-, protsessi üks tähtsamaid sambaid. selle resolutsiooniga üritatakse vähendada bürokraatiat kakskümmend viis protsenti aastaks kaks tuhat viisteist. tegemist on väga tähtsa eesmärgiga, ja liikmesriigid ja komisjon peaksid tegema tõesti kõik selleks, et bürokraatiat vähendada, selleks, et äh, kodanikud ja ettevõtted saaksid oma asjaajamisi paremas õhkkonnas äh, läbi viia. ametite ja kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine vastavalt artiklile nelikümmend üheksa on väga tähtis, sellepärast et sellega on võimalik tagada liikumine tööjõuturul ja see on ju väga tähtis suur tänu, kolleeg Nikolai, proua Roitova ei ole enam kohal, sellepärast saab kolleeg Kelly nüüd sõna. suur tänu, lugupeetud juhataja. mul oli hea meel selle olulise resolutsiooni ettepaneku poolt hääletada koos teiste minu fraktsioonikaaslastega välja arvatud artikkel kakskümmend kaks, mis rääkis maksupoliitika kooskõlastamisest. selle konkreetse artikli suhtes oleme me kahtleval seisukohal ning seetõttu ei saanud me selle artikli poolt hääletada ja selle artikli küsimuses jääme erapooletuks, kuid äh, selles resolutsiooni ettepanekus on mitmeid häid elemente ja kui meil on võimalik ühtne turg reaalsuseks muuta, siis äh, jätame ka majanduskriisi selja taha ning äh, majanduskasv ning äh, areng Euroopas saavad sellest kasu. suur tänu, härra Kiri, järgmisena proua Pasescu, palun. suur tänu, härra president, mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, sellepärast et ühisturg on Euroopa üks tähtsamaid saavutusi ja ühisturu elluviimine on väga tähtis. meil on terve rida väljakutseid äh, ja meil on tõesti palju rohkem võimalik veel ühtse turu kaudu ära teha. ühtset turgu võiks kasutada selleks, et äh, majandust turgutada ja luua uusi töökohti nii et ma arvan, et ühtset turgu peaksid äh, liikmesriigid äh, rohkem edasi viima, meil on vaja jätkusuutlikku arengut, äh, kaasatud arengut ja selleks on meil vaja ka kindlaid meetmeid. meil on vaja suuremat kvalifitseeritud tööjõu liikuvust, sellega oleks võimalik Euroopa majandust muuta konkurentsivõimelisemaks. ma arvan, et Eh, piirangud, mis on Euro-, Rumeenia töötajatel, tuleks ära võtta. suur tänu, proua Pasescu ja nüüd härra Kamal, palun kurb väga paljude Euroopa poliitikute reaktsioonide juures finantskriisi tingimustes on olnud see, et samal ajal, kui räägitakse kärbetest ja kurdetakse kärbete üle, ei esitata mingisuguseid alternatiive. kärped on väga olulised, sellepärast et me peame vältima olukorda, kus me tulevikus samasse lõksu langeme, aga samal ajal peaksime me ka vaatama, milliste meetmete abil on võimalik majanduskasvule uus hoog sisse saada ja töökohti luua inimeste jaoks Euroopas. ja Äh, pole äh, parimaid tööriiste, äh, kui on ühtne turg, ükskõik, kas me oleme euroskeptikud või eurotoetajad, me peame ühtset turgu toetama, tervitame ka ühtse turu akti, me peame vähendama tõkkeid liikmesriikide vahel ning keskenduma nendele ametitele, nendele tööstustele ja nendele sektoritele, kes on veel protektsionismi ohvrid. me peame oma ettevõtetele andma suurema platvormi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 suur tänu, kolleeg Kamal ja järgmisena härra Tännok. lugupeetud juhataja, mina hääletasin selle ühtse turu akti tuleviku resolutsiooni poolt. ühtne turg on olnud üks Euroopa Liidu edulugusid, see on toonud kasu kõigile Euroopa Liidu kodanikele, väga palju uusi võimalusi Euroopa äriettevõtetele, see on aidanud meie majanduskasvu soodustada, meie tööpuudust vähendada, meie majanduskliima praegu aga on väga vilets. kõik meetmed, mida euroalal võetakse, ei äh, tohiks meie finantsteenuste sektorit, äh, Ühendkuningriigi finantssektorite teenuste äh, halba rolli, halba olukorda sattuda. me peame keskenduma majanduskasvu meetmetele, peame tegema seda kiiresti, me peame teenuste direktiivi tõhusama, tõhusust parandama, peaksime bürokraatiat vähendama, takistama viimased tõkked kapitalilt, teenustelt, kaupadelt ja töötajatelt suur tänu, härra Tännok, need olid kõik hääletuste selgitused ühtseturu akti tuleviku kohta. järgmiseks hääletuste selgitused resolutsiooni ettepaneku kohta, mis puudutab Euroopa äriõiguse tulevikku ja kõigepealt saab sõna proua Matsooni. aitäh, härra president, mina toetasin seda resolutsiooni sellepärast, et ma arvan, et on väga oluline eh, siin ja näidata ka äh, komisjonile, äh, mida äh, tähendab konsulteerimine Euroopa üldsusega äriühingu õiguse tuleviku üle. meil on väga palju selliseid äriühinguid, kelle tegevus on piiriülene Euroopa Liidu piires ning meil on vaja ühtlustada ettevõtete mudeleid. selle resolutsiooni eesmärk on näidata komisjonile seda teed, kuidas liikuda lihtsustamise, läbipaistvuse suunas, kuidas ühtlustada raamatupidamissüsteeme. see kõik on VKE-de huvides, liikuvuse suurendamise huvides ning ma loodan väga, et komisjon võtab selle dokumendi oma edasise tegevuse aluseks. aitäh kolleeg Matsoonile, nüüd saab sõna kolleeg Bielan. suur tänu, härra president. igasugused meetmed, mis on välja töötatud läbipaistvuse suurendamiseks ja reeglite lihtsustamiseks, äris ja kaubanduses on äh, ettevõtjate jaoks heaks uudiseks, sest on võimalik paremini konkureerida turul. sama kehtib ka äriühi-, äriühingu õiguse kohta osades liikmesriikides on probleeme erineva äh, seaduse tõlgendamisega. mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, sellepärast et see toob välja lihtsustamisalgatuste tähtsuse äriühingute jaoks ja ka selle, kui tähtis on administratiivse koormuse vähendamine. siin äh, räägitakse ka ühistest reeglitest ja läbipaistvamast äh, Äh, juriidilisest ja omanike struktuurist. Euroopa äri, eraäriühingu õigused on ka VKE-de huvides. suur tänu ja järgmisena proua Pasescu, palun. suur tänu, härra president. mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt. sellepärast, et äriühingu õigus on väga tähtis tähtis äh, siseturu toimimiseks. on väga tähtis kaitsta aktsionäride õigusi ja säilitada õiguslik järjekindlus. Euroopa Liidul on vaja äh, õigusloomelist raamistikku, mis on kaasaegne ja mis käib äh, ajaga ühte sammu see tähendab seda, et muuhulgas tuleb meil ka äriühingu õigus üle vaadata, seda kaasajastada selleks, et äh, tagada tarbijate ja aktsionäride õigused. ma tahaksin toonitada ka ettevõtete rolli majanduskasvu ja innovatsiooni toetamisel. meil on vaja rohkem ära teha ka ettevõtlust, ettevõtete sotsiaalse vastutuse osas. Euroopa äriühing, äriühingu õigus pea äh, tagaks, et kõik osapooled äh, saavad ka lihtsamalt turule juurdepääsu. suur tänu, proua Pasescu, need olid hääletuste selgitused Euroopa äriühingu õiguse tuleviku kohta. nüüd tuleme järgmise resolutsiooni ettepaneku juurde, milleks on töövõimaluste rohke majanduse taastumine ning proua Matsooni pidi kahjuks juba ära minema, sellepärast saabki kohe järgmisena sõna proua Nikolai, palun. suur tänu, härra president. ma arvan, et praegusel hetkel sellest raportist tulenev analüüs on väga tähtis. raportöör on, on Euroopa Liidu töö Äh, turgu päris hästi anal-, analüüsinud, kuid siin on kaks äh, puudust, meil ei ole piisavalt analüüsitud seda, milline haridus on ülikooli lõpetajatel ja mida nõuab tööturg, meil ei ole insenere, meil ei ole tehniliste ametite esindajad, see tähendab seda, et liikmesriigid ja Euroopa Liit peavad tegema ära rohkem öö, äh, amet, vahendite osas ja väljaõppe osas. me peaksime ka lõpetama töötajate maksustamise praegusel määral, vähemalt äh, osades liikmesriikides. ma arvan, et see raport on tähtsaks sammuks, tegemist on väga analüütilise raportiga, äh, mida peaksid kõik liikmesriigid ka lugema. suur tänu, kolleeg Nikolai ja nüüd härra Hännen, palun suur tänu, lugupeetud asepresident. töövõimaluste rohke majanduse taastumine, suurepärane äh, su pealkiri ja nagu otse kui tõe ministeeriumist George Orwelli tuhande üheksasaja kaheksakümne neljanda aasta pealkirjaga raamatust, äh, rohkem ma sellele enam ei viita. omal ajal rääkisime Lissaboni päevakorrast, Lissaboni äh, tegevuskavast, sellest, kuidas kahe tuhande kümnendaks aastaks on Euroopast saanud maailma kõige suurem majandus, teadmistel põhinev majandusruum, kuidas see toimis, ah, vaadake, kaks tuhat kümme, siis tuli euroala, meil räägiti rahaliidust, tööhõive tõuseb kogu euroalal, kuidas see toimib, vaadake ümberringi. ja nüüd siis eh, meie viimane uhkeldamise põhjus meie, poliitikud, nagu paistab, ei saa töökohti luua, me ei saa seadusandlusega seda teha, hoolimata sellest, et me võtame maksumaksja raha, võtame era, erasektorist raha ja katsume seda teha, meil ei õnnestu, see erasektoris oleks see raha märkimisväärselt tõhusamalt kasutatud. me peaksime aga lõpetama töökohtade hävitamise igasuguse reguleerimisega, mis äh, me peaksime looma võimaluse äriettevõtetel äh, tõesti reaalmajandusega tegeleda ja töökohti luua. Ligin Harkin aitäh kolleeg Hennanile, kolleeg Harkin. And... Uh, suur tänu, lugupeetud juhataja, olen nõus härra Hennaniga, et äh, tõesti väga inspireeriv pealkiri resolutsiooni ettepanekule, aga kui meil on selline väga inspireeriv pealkiri, siis me peame selle ka reaalsuseks muutma ja ma arvan, äh, selles kontekstis äh, oli väga oluline, et me otsustasime toetada investeeringute paketti, mis peaks töö, säästlikult töökohti luua ja me püüame oma praeguste kärbete ähm, meetmetega lähenemist kuidagi tasakaalustada ja loodetavasti ka nõukogu kuulab meid ja kavatseb tegutseda. ma tean, et kui äh, Iiri kodanikud hääletasid fiskaalkokkuleppe osas, äh, siis nad lootsid, et üheks osaks sellest üldisest paketist on ka sellised investeeringud, mille toetuseks hääletasime täna. aga loomulikult meie vahendid töökohtade loomisel on piiratud äh, ja ma arvan, et üh-, näiteks ühiste kvalifikatsioonide telekommunikatsioonide arendamine on üks vähestest meetmetest, mis on meie käsutuses ja ma pöördun nüüd nõukogu poole ja et palun see vähemus äh, üleilmastumisega kohanemise fondi kasutamise tõkestamiseks äh, kvalifikatsioonide parandamisel, äh, et see kaoks. kolleeg Kelly, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, ma tegin hääletusel väikese vea, tahtsin hääletada koos oma fraktsiooniga äh, kõikide hääletuste puhul, aga vajutasin kogemata alguses valet nuppu, äh, nii et ma pöördun hiljem äh, meie hääletustalituse peale. seitsekümmend viis protsenti töö, tööhõivet töö kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on meie eesmärk, praegusel hetkel oleme saavutanud kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa protsenti ja kui me räägime arvudest, siis see tähendab tegelikult seitseteist äh, koma kuut miljonit uut töökohti, neid töökohti on vaja. Äh, mis puudutab härra Hännani äh, seisukohti, siis ma ütleks, et poliitikud ei saa küll töökohti luua, aga me saame luua töökohtade loomiseks soodsad tingimused ja ma kuulasin siin härra Barnier sõnavõttu, ühtlustamine, ühtse turu lõpuleviimine ja nii edasi ja nii edasi ja, ja ka Euroopa patendi soodustamine äh, on kõik meetmed, mis aitavad äh, seda eesmärki saavutada ja õnneks äh, kahe ja loodetavasti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks saavutame me seitsmekümne viie protsendise tööhõive eesmärgi, aitäh! suur tänu, härra Kelly, järgmisena proua Pasescu, palun! suur tänu, härra president! mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, sellepärast et ma olen nõus sellega, et majanduse taastumine Euroopa Liidus sõltub sellest, kui palju töökohti luuakse. siin on olnud pikki arutelusid vajalike meetmete kohta, komisjon on teinud ettepanekuid, nõukogu on vastu võtnud otsuseid. nüüd tuleb sõnad tegudeks teha, meil on vaja selgeid tõhusaid algatusi. komisjon peaks väga selgelt Äh, ütlema, mida ta teeb kaheksakümne kaheksa miljardi euroga ja kuidas noortele hakatakse töökohti looma ja kuidas ta kavatseb toota, toetada VKE-sid, rohkem tuleks ära teha noorte ettevõtjate toetamiseks. ma esitasin komisjonile küsimuse selles äh, vallas ja ma loodan, et midagi tehakse ära noorte toetamiseks veel sellel aastal. midagi tuleb ära teha selleks, et Äh, ka kooli lõpetajatel oleks lihtsam tööturule siseneda. suur tänu, proua Pasescu ja järgmisena härra Kamal. suur tänu, härra asepresident. ma arvan, et see arutelu töövõimaluste rohkemajanduse taastamise kohta toob ka välja need probleemid, mis meil on meil on siin vasakpoolsed, kes arvavad, et riik peaks sekkuma ja parempoolsed, et riik peaks olema liberaalne ja mitte midagi tegema. vasakpoolsed usuvad, et kui kasutada rohkem maksumaksja raha, siis võib kunstlikult luua töökohti. nii et kui hakatakse valima, siis nad ei saa koputada nende inimeste uksele ja öelda, et kui te hääletate meie poolt, te mitte ainult ei kaota oma tööd, vaid kaotate ka, ka oma heaolu, kuid parempoolsed räägivad, et meil on vaja tingimusi majanduskasvu loomiseks, tulge valitsus välja äh, tööturult ja ette, ärgu sekkugu ettevõtetesse, siis on võimalik luua jätkusuutlikke töökohti, mitte neid töökohti, kus töökoha olemasolu sõltub valitsuse toetusest, meil on tõesti vaja jätkusuutlikke äh, töökohti ja seda, et ettevõtted suudaksid ka oma makse maksta. suur tänu, kolleeg Kamal! suur tänu! järgmisena, vabandust, sellega on siis kõik hääletuse selgitused töövõimaluste rohke majanduse taastamise kohta ja nüüd järgmine resolutsiooni ettepanek, milleks on naiste suguelundite moonutamine ning proua Matsooni, nagu juba öeldud, pidi kahjuks juba lahkuma, sellepärast saabki kohe järgmisena sõna proua Nikolai. suur tänu, härra president, mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt kahel põhjusel. kahjuks kahekümne esimesel sajandil ikka veel esineb seda barbaarset, vägivaldset äh, naiste suguelundite moonutamist, see toimub ikka veel tihti religioossetel põhjustel. viissada tuhat inimest äh, Euroopas on äh, pidanud selle läbi tegema, on väga tähtis, et ÜRO teeks midagi ära. see nähtus ei tohiks Euroopas levida, sellel ei ole mitte midagi pistmist inimõiguste või tsiviliseeritud ühiskonnaga tegemist on tõesti äh, hädakelladega ja me peame selle küsimusega tegelema. suur tänu, proua Nikolai ja nüüd proua Saborska, palun suur tänu, härra president. maailma Tervishoiuorganisatsioon prognoosib, et Euroopa Liidus on pool miljonit naist ja tüdrukut, kelle suguelundeid on moonutatud ja on sada kaheksakümmend tuhat eh, kellega võib see veel juhtuda, tegemist on barbaarse rituaaliga, millel ei ole mitte mingit pistmist religiooniga tegemist on traditsiooniga ja sellel on äh, noorte tüdrukute elule laastav mõju. see on teine resolutsioon, mille parlament on vastu võtnud, kus liikmesriike kutsutakse üles selle ebainimliku rituaali vastu võitlema. on väga palju, mida Euroopa Liit saab ära teha selleks, et seda vägivalda lõpetada, võib aidata neid organisatsioone, mis annavad ohvritele abi ja peale selle võib ka arenguabi raames ära teha rohkem rohkem. Äh, me ei tohiks teha kompromisse selles küsimuses, see õudne barbaarne rituaal tuleb lõpetada. suur tänu, proua Zaborska, järgmisena proua Pasescu. suur tänu mina hääletasin selle resolutsiooni ettepaneku poolt, sellepärast et naiste suguelundite moonutamine on vastuvõetamatu barbaarne rituaal millel on nii füüsilised kui ka psühholoogilised mõjud ohvritele. see võib endaga kaasa tuua väga raskeid äh, haigusi või isegi surma, kuigi tegemist on väga aegunud praktikaga seda ikka veel juhtub, Euroopa Liidus on äh, umbes kolm miljonit inimest, keda äh, Äh, keda see rituaal, kes on pidanud selle rituaali läbi tegema. ma räägiksin ühest juhtumist ühes perekonnas, kus oli neli tütart, kelle kõigi suguelundeid moonutati ma loodan, et ÜRO Üldassamblee võtab vastu resolutsiooni ka selles küsimuses. teavituskampaaniad on väga tähtsad siin suur tänu, proua Basescu, järgmisena härra Tänok. suur tänu, lugupeetud juhataja, hääletasin äh, resolutsiooni ettepaneku poolt, mis käsitles naiste suguelundite moonutamist. umbes sada nelikümmend miljonit naist ja tüdrukut äh, Äh, peavad elama suguerundite moonutamise tagajärgedega ja vähemalt pool miljonit neist Euroopast ja, ja paraku ka minu enda kodupiirkonnas Londonis äh, on see väga tõsine küsimus. hoolimata sellest, et suguerundite moonutamist äh, rakendatakse Aafrika saare piirkonnas, ei ole see seotud mitte ühegi usutavaga, tegemist on barbaarse tavaga, mida äh, pannakse toime vii-, alla viieteistaastaste tüdrukute äh, kallal, mis äh, millel on äh, tõsised tagajärjed, äh, mis on seotud ka verejooksuga, äh, infektsioonidega, põletikega ka ja see võib mõjutada isegi rasedust ja, ja sünnitust hiljem Äh, seetõttu pööran ÜRO Üldassamblee poole ja palun äh, suguelundite moonutamine keelustada ja Euroopa Liidus tuleks liikmesriikide tasandil muuta see kuritegelikuks. Ühendkuningriigis on meil vaja rohkem kohtu ette toomist ja ka süüdimõistmise juhtumeid äh, kohtus, nii vanemate süüdimõistmist kui ka suguelundite moonduva, suguelundit moondavate arstide süüdimõistmist suur tänu, härra Tannok, nii palju siis hääletuse selgitusi resolutsiooni ettepaneku kohta naiste suguelundite moonutamise kohta ja nüüd tuleme viimase resolutsiooni ettepaneku juurde. kolleeg Šiva Harkin ja Matsooni on pidanud kõik äh, ära minema, nii et ainult proua Saborsk on siia jäänud ja annangi temale kohe ka siis sõna. suur tänu, proua, vabandust, härra president see defektsete rinnaimplantaatide lugu on tegelikult inimliku eksimise ja seaduselünkade lugu. ma loodan, et sellest tehakse järeldused ja et komisjon võtab vastu vajalikud äh, seadusloomelised ja ka regulatiivsed meetmed äh, rinnaimplantaatide ja meditsiinitoodete kohta ja et oleks kaetud kogu tootmis- ja turustamisahel ning et meil oleksid ka ranged turujärelevalve reeglid kõikides liikmesriikides. mina ise olen arst ja mina väga tervitan seda algatust meil peaksid olema ka implantaatide jaoks ka äh, selged koodid, et oleks hiljem võimalik täpselt teada, mis neist on saanud. suur tänu, proua Zaborska. nii, need olid siis hääletuste selgitused äh, defektsete rinnaimplantaatide kohta, sellega on hääletuste selgitused lõppenud, soovin proua Zaborskale, kõikidele kaastöötajatele ja tõlkidele head isu ja täiskogu istungjärk on katkestatud.